eilse kohta. ma olen, äh, me oleme saanud nõukogu seisukoha esimese lugemise kohta ning ka komisjoni äh, positsiooni ja see on sisse viidud tänase istungi protokolli. meil on kolmekuuline tähtaeg, mis hakkab tiksuma homsest äh, selle asja vastuvõtmiseks. edasi lähme päevakorraga nüüd meil on päevakorras inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumiste juhtumite arutamine, selleks aruteluks